Уважаеми колеги, за мен е чест и удоволствие. Kolleegid, mul on suur au olla meie kohtumise kaasjuhataja. täna räägime me majanduse stabiilsusest ja juhtimisest Euroopa Liidus ma soovisin, et teil oleks natukene võimalus kuulda ka bulgaaria keelt. tahaksin kõigepealt tervitada kõikide liikmesriikide parlamentide esindajaid ning ka Euroopa Parlamendi esindajaid. tahaksin eraldi tänada proua Tysonit, et ta oli nõus äh, tänasel kohtumisel osalema kõigepealt keskendume kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta Euroopa poolaastatsüklile, nagu te teate, meie eesmärk on rääkida kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta poliitilistest prioriteetidest poole aasta jooksul, nii nagu see on kirjas Euroopa Komisjoni äh, majandusanalüüsis äh, ennem seda, kui Euroopa Nõukogus üle äh, heaks kiideti majandus- ja tööhõivekomisjonid Euroopa Parlamendis on koostanud ka selle kohta algatusraportid ning nemad tutvustavad ka oma raporteid tänasel kohtumisel. ma tahaksin vabandada härra Koltieri nimel, kahjuks tema, ta on ühel teisel koosolekul, mis kestab natukene kauem oodatust, ta tuleb siia niipea kui võimalik, et aidata mul tänast kohtumist juhtida. delegatsioonidel palutakse oma kogemusi jagada selleks, et välja töötada paremini koordineeritud majanduspoliitika. nüüd paar sõna ka kodukorra reeglitest, et te teaksite, kuidas me edasi töötame. kuidas näiteks sõna võtta? tahaksin kõigepealt rõhutada, et nagu tavaliselt anname endast parima, et kõik sõnasoovijad ka sõna saavad arvamuste väljendamiseks, isegi kui ilmselgelt meil on üsna vähe aega. võttes arvesse, et osalisi on väga palju, siis palun mõistke, et võib-olla, tõenäoliselt ei ole võimalik igale soovijale sõna anda, seetõttu ma palun ka, et te piirduksite sõnavõttudes kahe-kolme minutiga maksimaalselt ning teie kõneaega loeb ka kell ekraanil tulenevalt sellest, kuidas arutelud arenevad, võime kohendada ka päevakorda, sest nagu te teate, pärast praegust koosolekut tuleb veel mitmeid edasisi koosolekuid. Teie laudadel on kõnekaardid, mille äh, te saate täita, need paberid, kui te soovite sõna saada. täitke nad ära ja andke siis saali teenindajatele, kes siin saalis ringi liiguvad see puudutab nii liikmesriikide kui ka Euroopa Parlamendi saadikuid. üritame kõneaega jagada äh, vastavalt järgmisele valemile kolm li äh, liikmesriikide parlamendi saadikut, üks Euroopa Parlamendi saadik ja nii edasi. kui meil on vaja seda valemit arutelude käigus muuta, siis me seda ka teeme. me teame, milline, millised on Bulgaaria eesistumise aja kohustused, pidades silmas praegust poliitilist ja majanduslikku olukorda, me peame tagama Euroopa Liidu tegevuse legitiimsuse oma kodanike ees, võttes arvesse, et Euroopa majandus taastub, investeeringud suurenevad, rahandusolukord paraneb ning tööpuudus on juba peaaegu kriisi, kriisieelsel tasandil olen ma veendunud, et Euroopa ning liikmesriikide parlamendid peaksid soovima, et viidaks läbi institutsionaalseid ja ettevõtluskeskkonna parandavaid reforme, et meie töökohad oleks kvaliteetsemad ning ebavõrdsus väheneks. jällegi äh, tere tulemast äh, Bulgaaria ees- ja kui eesistujamaa poolt ning annaksingi nüüd kohe sõna proua Tysonile nagu te teate, ta on äh, Euroopa Komisjoni volinik tööhõive sotsiaalküsimuste, oskuste ning äh, tööjõu liikuvuse küsimuses. palun, proua Taisen. aitäh, proua esinaine. austatud parlamendisaadikud, daamid ja härrad. mul on väga meeldiv au teie ees täna rääkida see on suur au seetõttu, et Euroopa ja liikmesriikide parlamendid mängivad kriitilist rolli meie majanduste ning ühiskondade olukorra parandamises, ainult üheskoos saame me olla edukad. ja väga meeldiv on teie ees rääkida, sest pärast aastaid kriisi on meeldiv ka rääkida headest uudistest. majandus kasvab kõikides liikmesriikides, investeeringud kosuvad ning Euroopa Liidus on tööl rohkem inimesi kui kunagi varem. aga kriisi pärandist pole me täielikult lahti saanud. endiselt on probleemiks suur öö, riigi, ettevõtete ning majapidamiste võlatase, üle kaheksakümne miljoni inimese otsivad endiselt tööd ning majanduse taastumine on ebaühtlane riikide vahel ning riikide seeski komisjoni peamine eesmärk on tagada, et praegune taastuv majanduskasv on kaasav ning kestlik pikemas perspektiivis, et me saavutaksime sidususe üle Euroopa Liidu ning et meie majandused ja ühiskonnad oleks valmis haarama kinni võimalustest ning väljakutsetest, mis kaasnevad üleilmastumise ja tehnoloogiaga. nagu Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker ütles, on äh, päikese, päikesepaistelise ilmaga on õige aeg katust parandada. austatud parlamendisaadikud, me koostame praegu riigipõhiseid aruandeid, nad avaldatakse seitsmeteistkümnendal märtsil. Nad on meie öö, äh, riigispetsiifiliste poliitiliste suuniste ning soovituste vundamendiks, nendega tuleme välja maikuus aruanded analüüsivad majanduslikku, sotsiaalset olukorda liikmesriikides ning seda, kui kaugele on jõutud eelmiste soovituste ellurakendamisega. riigipõhised aruanded avaldatakse paari nädala pärast, aga ma tooksin välja peamised sõnumid, mis puudutavad Euroopa Liitu tervikuna seal. esiteks reformide läbiviimiseks äh, kulub palju aega, aga me liigume õiges suunas. poolaasta algusest, projekti algusest kahe tuhande üheteistkümnendal aastal on liikmesriigid näidanud vähemalt teatud edu, edasiminekut vähemalt kahe-kolme, kolmandiku soovituste puhul ning öö, äh, öö, äh, teatud osas võis näha, et soovitused on täielikult ellu rakendatud. teiseks, sidusus, mis muutus või isegi vähenes kriisi ajal, on nüüd suurenemas. majandus kasvab ning prognoosid on heas, head kõikides liikmesriikides, aga me ei tohiks jääda loorberitele puhkama, erinevused liikmesriigiti säilivad ning ebavõrdsus on liikmesriikides suurenenud. kui me midagi ei tee, te, tekitab see pro-, probleeme meie majanduse kasvule ja sidususele. kolmandaks, pankade öö, öö, kriisi öö, ohustu, ohustatus on vähenenud kõikides liikmesriikides. aga terves reas liikmesriikides on majapidamiste erasektori kõrge võlatase pärssimas investeeringuid. mõningates liikmesriikides on ka endiselt väga palju viivislaene ning neljandaks, tööturutingimused paranevad, aga meie töö ei ole veel tehtud. tööpuudus ning vaesuse oht vähenevad, aga statistika on endiselt liiga halb mitmetes liikmesriikides. teatud juhtudel öö, näeme me ka kahjuks, et tööpuud, tööhõive öö, ning palgatase on stagneerinud, stagneerunud, mõnedes liikmesriikides ebavõrdsus suureneb. aga poolaasta üks peamiseid sõnumeid vast on see, et majanduskasv ning sotsiaalne progress käivad käsikäes. investeeringud inimestesse öö, öö, aitavad kaasa majanduskasvule, samal ajal ebavõrdsed ühiskonnad pidurdavad kasvu pikemas perspektiivis ei saa saavutada üht ilma teiseta. poliitiliselt, majanduslikult ning sotsiaalselt on see nii jätkusuutlik kui ka soovitav. see võtmesõnum on, on põhjus, miks komisjoni mandaadi jooksul on Euroopa poolaasta muutunud järjest sotsiaalsemaks. aga selleaastase poolaasta semester on tõesti märgilise tähtsusega. me kiitsime, nagu te teate, heaks Euroopa sotsiaalse samba. seda tegi, tehti üheskoos komisjoni, parlamendi ja nõukogu poolt. see sotsiaalne sammas näitab, et sotsiaalselt tugev Euroopa on ainuke lahendus. seal sambas on kirjas meie sotsiaalsed põhimõtted ja õigused ning on välja toodud ka see, kus on vaja tööd teha aga sotsiaalse samba edukus sõltub sellest, kui, kui hästi me selle ellu rakendame Euroopa tasandil, aga eelkõige riiklikul tasandil. pärast äh, selle väljakuulutamist, alates sellest aastast, on samba põhimõtted kaasatud ka Euroopa poolaastasse. selleks, et tagada selle ellurakendamine, oleme me ellu rakendanud ka selle sotsiaalse öö, äh, edetabeli, kus on neliteist mõõdikut, selleks et uurida, kui hästi meil selle sambaga läheb. see tabel seetõttu mängib olulist rolli ka tulevastes riigipõhistes äh, aruannetes ja soovitustes. kui nüüd vaadata meie senist analüüsi, siis daamid ja härrad, on meil neli põhimõtet, mis korduvad läbi suuniste. esiteks fiskaalpoliitika ei peaks keskenduma ainult äh, võlakoorma äh, vähendamisele ning tasakaalule. kvaliteet äh, on samuti oluline, maksusüsteemid näiteks peavad olema õiglased ning kasvusõbralikud, aitama kaasa tööhõivele ning investeeringutele. teiseks, investeeringud inimestesse on hädavajalikud. ainult haritud oskustega tööjõud saab ära kasutada uusi võimalusi tööturu muutudes ning ainult sotsiaalkindlustuse olemasolul saavad inimesed äh, viia läbi vajalikke muutusi uues maailmas. kolmandaks, me peame töötama üldisemalt investeeringutega. üldiselt investeeringud, ka riigipoolsed investeeringud äh, mängivad äh, üsna väikest rolli SKT-s ning neljandaks, palkade kasv aitab kaasa majandusel äh, taastumisele, vähendab ebavõrdsust ning äh, tagab kõrgema elustandardi. tõhus palga äh, paikapanemise süsteem on hädavajalik, tagamaks palkade diferentseeritus. loomulikult olukord on riigiti erinev ning need palgad peavad arvesse võtma ka muutusi tootlikkuses need ei ole väikesed asjad, mida riigid ette peavad võtma ning ei ole lihtne katust korralikult õigesti parandada. Ehm, kulud peavad olema ju jagatud võrdselt, kõikide arvamusi tuleb ehm, kuulata ning pikema perspektiivi Äh, kasu selle parandamise juures peab olema maksimaalne. austatud äh, juhatajad, daamid ja härrad, riigipõhised äh, aruanded on alles esimene samm selles uues kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta Euroopa poolaastas. nagu eelmisel aastal, on meil sellelgi aastal piisavalt aega arutada neid küsimusi ennem avaldamist nii liikmesriikide kui ühiskonnaga seetõttu läbi saame me analüüsi täpsustada, aga ka tõhustada dialoogi ning parandada üksteise mõistmist. Euroopa ning liikmesriikide parlamendid on siin olulised partnerid selles dialoogis. nagu varasematel aastatel reisivad mitmed volinikud, kaasa arvatud mina, liikmesriikidesse selleks, et tutvustada meie järeldusi äh, meie Äh, sotsiaalsetele partneritele, parlamendisaadikutele, kolleegidele liikmesriikides. daamid ja härrad, see on meie ühine ülesanne. seega riigipõhised aruanded peaks olema meie töö algus ning ma väga ootan meie koostööd teiega, et saavutada meie ühiseid eesmärke. tänan tähelepanu eest. Thank you, Mrs aitäh, proua Tyson, väga väärtuslike kommentaaride eest. me kõik oleme kindlasti nõus, et see on meie kõige ühine ülesanne. järgmine kõneleja on härra Kristof Hetman, kes on kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta eh, Euroopa poolaasta raportöör eh, Euroopa Parlamendi tööhõive ja sotsiaalküsimuste komisjonist, palun. aitäh, proua juhataja ka mina tahaksin öelda, et olen väga tänulik, et mul on võimalik jagada oma arvamusi eh, kasvustrateegia osas, aga kõigepealt tahaksin tänada proua volinikku ja ka kogu Euroopa Komisjoni, et nad on valmistanud eh, majanduskasvu uuringu, millega äh, algab meie äh, Euroopa poolaasta. me oleme väga rahul, et Euroopa majandus on taastumas. investeeringud kasvavad, tööhõive langeb, SKT on kõrgem, kui äh, seda oodati. ja kui me vaatame seda makromajanduse seisukohast, siis võiks öelda, et olukord on päris hea, aga on ka teine mündi pool, hoolimata kõikidest positiivsetest märkidest, me mõistame, et äh, meil on endiselt väga palju tööd vaja ära teha. me peame pöörama tähelepanu asjaolule, et äh, tööpuudus noorte hulgas on endiselt väga kõrgel tasemel, rohkem kui kuusteist protsenti praegusel hetkel. rohkem kui kuus miljonit noort, viisteist kuni kahekümne nel-, viieteist kuni kahekümne nelja aastased ei tööta ega õpi. samuti vaesusmäär ja sotsiaalse tõrjutuse määr on liiga kõrged et Euroopa mm, poolaasta protsess äh, osutuks edukaks, äh, on meil vaja kahte asja. kõigepealt äh, meil on vaja pikaaegseid reforme ja teiseks peavad riigid keskenduma riigipõhistele soovitustele ja rakendama neid hästi ja see on nõrk koht. me ei tee seda piisavalt hästi. kui me läheme tagasi aastasse kaks tuhat kuusteist, siis ainult kaks protsenti soovitustest on täielikult rakendatud, nelikümmend kolm protsenti osaliselt ja see tähendab et, et viiskümmend viis protsenti soovitustest jäi rakendamata, peaaegu või peaaegu rakendamata. ja küsimus on, miks asjad nii on? kas äh, asi on riiklikes äh, institutsioonides, liikmesriikides, nagu osad äh, viitavad? või tuleneb see asjaolust, et äh, liikmesriigid eelistavad rakendada omi lahendusi, omi strateegiaid äh, selleks, et probleemi lahendada, aga sel juhul tekib küsimus, kas need on kooskõlas komisjoni soovitustega? kahjuks, kui me vaatame neid kokkuvõtteid, siis see ei vasta tõele või võib-olla need äh, soovitused, äh, neid on liiga palju, võib-olla nad on liiga ambitsioonikad osade liikmesriikide jaoks. selles osas peame alles selgusele jõudma, me peame sellest rääkima ja peame mõistma, milles probleem seisneb. loomulikult äh, tuleb olla pragmaatilised. ma ei saa seda piisavalt äh, rõhutada, meie eesmärgid on ambitsioonikad, aga need peavad olema ellu rakendatavad liikmesriikides. eelmisel aastal novembrikuus sotsiaal äh, tippkohtumisel Göteborgis meie kolm institutsiooni võtsid vastu Euroopa sotsiaalsete õiguste ähm, dokumendi ja see dokument äh, loetleb üles kõik aspektid, mis on vaja selleks, et sotsiaalkindlustussüsteem ja tööhõivepoliitika toimiksid. ma arvan, et need põhimõtted äh, saavad äh, olema aluseks, mille põhjal meie majandusliku lähenemise programme Euroopa poolaasta raames rakendada ja tuleb meeles pidada ka struktuurseid reforme, mis peaksid parandama tööjõuturul olukorda. me peame võimaldama paremaid palkasid, samuti parandama sotsiaalkindlustussüsteemi. just selle jaoks on sotsiaalõiguste sammas äärmiselt oluline. ja see toob mind veel ühe probleemini, mis mõjutab väga paljusid Euroopa Liidus. me oleme sellest rääkinud eelmise aasta märtsis. pärast kriisi algust selgelt on sissetulekute erinevused äh, kasvanud kahes kolmandikus äh, liikmesriikides äh, ja see on toimunud käsikäes kõrge tööpuudusega või väga ebakindlate töölepingutega tööjõuturul. probleem seisneb selles, et kui me räägime palgast, ja erinevatest olukordadest äh, Ähm, arengutasemest liikmesriikides, aga see puudutab kõiki liikmesriike, ma ei räägi äh, vanadest ja uutest liikmesriikidest, aga probleem on selles, et äh, rikkad äh, muutuvad rikkamateks ja vaesed vaesemateks. see lõhe suureneb selle asemel, et väheneda. ja sellega käib kaasas ka teine probleem, on ka regioonides vahelisi äh, Ähm, erinevusi, mis muutuvad samuti järjest suuremaks. me näeme, kuidas regiooni üks osa äh, muutub vaesemaks ja teine samal ajal muutub rikkamaks. meil on ühtekuuluvuspoliitika, mis on suurepärane tööriist selleks, et võidelda ebavõrdsuse vastu. me peame säilitama sama taseme äh, selle finantseerimise osas ka järgmise mitmeaastase finantsraamistiku öö, äh, jooksul, aga MFF ei lahenda seda probleemi, see ei ole mingi imerohi, meil on vaja palju kasutada sõbralikumat ühtekuuluvuspoliitikat, mis oleks vähem bürokraatlik ja see peab olema äh, ka lõppkasusaajale lähemal. me peame samuti hoolitsema, et oskused, mida tööjõuturul ähm, vajatakse, oleksid olemas, me peame äh, investeerima oma ühiskondade digitaalsesse kirjaoskusesse, üheksakümmend protsenti kõikidest äh, tööjõuturul saadaolevat, saadaolevatest töökohtadest tähendavad äh, või eeldavad äh, digitaalset kirjaoskust, on väga palju inimesi tööjõuturul, umbes kolmkümmend neli protsenti, kellel ei ole piisavat digitaalset pädevust tööandjad samuti ütlevad kogu aeg, et töötajad ei vasta nendele nõudmistele, mis neil on. ehk siis äh, siin see lõhe tööandja, töövõtja vahel äh, suureneb äh,, väga keeruline on ka tööandjatel leida töötajaid, kuigi tööpuuduse määr on üsna kõrge. see käib käsikäes äh, konkurentsivõime küsimusega, VKE-d on siin väga olulise tähtsusega. me peame toetama majanduskasvu viisil, mis vähendab bürokraatiat väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate jaoks ja kõrvaldab tõkked nende toimimisele turul ja ühtekuuluvuspoliitika võib siin aidata, mitte ainult aidata neid, kes tahavad investeerida innovatiivsetesse oskustesse või lahendustesse, vaid ka neid, kes tahavad meie üliõpilastele paremat haridust päritada, samuti uued teenused, jah, loomulikult innovatsioon on väga oluline. ja üks viimane poliitiline prioriteet, millele tahaksin tähelepanu juhtida, on asjaolu, et meie ühiskonnad on vananevad ja inimesed lahkuvad perifeersetest piirkondadest. samas, kui me vaatame äh, linnade elanikke, siis näeme, kuidas inimressurss, ressurss suundub äh, kõik ühte suunda. linna perifeeria muutub vähem populaarseks ja inimesed seal muutuvad järjest vaesemaks. seega tuleb hoolitseda taristu eest, tagada avalikud teenused ja mm, paindlikumad lahendused ka tööjõuturu seisukohast, samuti tuleb äh, parendada pensionisüsteemi, tuleb vähem vaadata pensioniiga äh, ja rohkem seda, kui palju aastaid äh, panustab inimene pensionimaksetesse. ja siin see majanduskasvu uuring võib samuti äh, meile suuniseid anda, ma saan aru, et kõiki neid õigusi ja argumente omavahel kooskõlla viia, aga ma olen optimist ja ma t-, loodan, et äh, me jõuame kõige rakendamisena ja see saadab äh, tugeva signaali nii Euroopa Komisjonile kui liikmesriikidele. aitäh, härra Hetman. ma tuletaksin sõnavõtjatele meelde, et nad peaksid umbes viie minutiga piirduma, siis me oleme kõikide suhtes õiglased, veel kord aitäh ja nüüd annaksin sõna härra Jubayele kes on Euroopa Parlamendi äh, mm, majanduspoliitika koordineerimise äh, koordinaator Euroopa poolaasta raames oui,. suur aitäh teile, proua esimees, tere päevast kõigile, tere tulemast Euroopa Parlamendi, üritan kõne ajast kinni eh, pidada, nagu eelnevad sõnavõtjad seda ka rõhutasid, eh, peame äh, on meil ainult võimalik äh, viimaste majandustulemuste üle äh, rõõmustada, majanduskasv on küll äh, väike, kuid siiski olemas euroalas. makromajanduslikud näitajad muidugi ei takista sotsiaalmajandusliku ebavõrdsuse tekkimist või arenemist, samuti ka on näha konvergentsi puudust liikmesriikide vastu sellele toetudes me arutasime läbirääkimist ka majanduskomisjonis Euroopa poolaasta küsimuse arutamisel ja häälestame seda muuseas ka kolmapäeval. ma tahaksin tervitada härra Van Kenderari ja Lükki, minu kaasraportööre selles küsimuses. nagu te teate, Euroopa kodanikud soovivad stabiilset ja toimivat majanduskliimat, mis peab garanteerima täieliku tööhõive selliste töökohtadega, mis vastavad ähm, majandus, äh, tööst-, rahvusvahelise tööorganisatsiooni poolt välja töötatud äh, väärika töö nõuetele. E, ning äh, meie poliitilised vastutavate isikutena peame suutma ajaga ja muutustega kaasas käima. seega e, meil on praegune Euroopa majandus poolaasta oluline selleks, et meie konkurentsivõimelisi sektoreid toetada e, ja me peame edasi arendama selleks digitaalmajandust, me peame ka toetama väikseid ettevõtteid, tugevdama noorsoogarantiid ning äh, haridus ja koolitus, elukestva koolituse äh, võimalusi parandada ettevõtete jaoks. peame ka sotsiaalse julgeolekusüsteemi tugevdada, sest nagu volinik seda ütles, äh, praegusel hetkel on meil seoses Euroopa poole aastaga võimalik üle, parem ülevaade saada erinevatest meetmetest olukorra parandamiseks püht-, ühendasime raportist osa ka avalike investeeringute ja erainvesteeringute äh, koordineerimist, et reaalmajanduse olukorda parandada, nagu te teate, erasse e, e, investeeringute osas oleme kahe tuhande kaheksanda aasta tasandil, samas aga äh, avalike investeeringute äh, tase on veelgi madalam, seega me palusime äh, Eh, volinikke, et eh, ta töötaks välja põhilised põhjused, mis tekitavad investeeringute probleemi. et nagu te teate, avaliku erasektori partnerlus eh, on üks meie suuremaid eesmärke ja sellest räägitakse väga palju me ei unusta ka Euroopa fiskaalsüsteemi harmoneerimist, nagu te ilmselt teate, on Euroopa Parlament selles äh, osas väga palju tööd ära teinud praeguse parlamendi koosseisu ajal, eriti majanduskomisjonis, samuti teeme koostööd äh, spetsialistidega liikmesriikides äh, ning üritame sealjuures mitte suurendada maksukoormat, üritame samas aga vähendada ebalojaalse konkurentsi probleemi ja toetada erinevaid riikide kodanikke mis puudutab nüüd palgaküsimusi, siis meie ettepanekuid toetas ka Mario Draghi, Euroopa Keskpanga president, see peaks andma, garanteerima ostujõu meie ehm, tarbijate jaoks. Ehm, peale selle tuleks ehm, üritada riigi avalikke kulusid vähendada. me peame mõtlema ka eelarve küsimuste peale nii euroalas kui liikmesriikides, mis võimaldaks meie finantssüsteemidele eh, pikaajaliselt eh, tegutse-, toimida. meie ja Tööhõivekomisjon leiame, et peaks olema võimalik eh, tugevdada Euroopat pool aastat ja suurendada koostööd Euroopa Parlamendi ja liikmesriikide parlamentide vahel, suur-, kaasata sealjuures sotsiaalpartnerid, kes on tuttavad sotsiaalpoliitikaga erinevates liikmesriikides. loodetavasti võtavad komisjon ja nõukogu meiepoolseid arvamusi arvesse ning loodetavasti kolmapäeval saavutame hea tulemuse kõigi eurooplaste huvides, aitäh teile! aitäh, härra Baie! enne kui annan sõna järgmisele kõnelejale, härra Miloševitšile, tahaksin vabandada Bulgaaria delegatsiooni nimel, kes peab äh, lahkuma, kohtumaks Euroopa Parlamendi presidendi härra Tajaniga ja mm, kahjuks nad lahkuvad pea. aga nüüd annaksin sõna härra Ivan Miloševitšile, kes on Euroopa küsimuste komisjoni eh, esimees Horvaatia parlamendis, palun. aitäh, proua juhataja, head kolleegid, eh, parlamendisaadikud, tere päevast, kõigepealt tahaksin tänada Euroopa Parlamenti ja eesistujat Bulgaariat, kes kutsusid meid täna siia. teeksin seda Horvaatia parlamendi nimel, tõesti lihtsam on tegeleda teemadega, kui Euroopa Liit ja kõik liikmesriigid eh, saavutavad hea majandusolukorra. Eh, alustan mõne üldisema teemaga siis äh, räägin lähenemisest ja siis räägin ka Horvaatia perspektiivist. tulles erasektorist, äh, toetame alati, alati maksude vähendamist ja bürokraatia vähendamist, aga sada viiskümmend miljardit Euroopa Liidu eelarves, äh, sinna vastu viisteist triljonit SKT-d, see loomulikult ei tee eelarvest peaküsimust, peaküsimus on meie ühised eesmärgid, strateegia ja kuidas me seda saavutada soovime. teisest küljest Ameerika Ühendriikide maksureform omab globaalset mõju äh, äri- ja investeerimisotsustele ja Euroopa Liidu rahvusotsustajad äh, ähm, äh, konkureerivad järjest enam. Nad ei konkureeri mitte ainult kapitalile ja investeeringutele, vaid ka kõige targematele, nutikamatele inimestele, mitte ainult noortele. struktuursed reformid, paremad, parem investeerimis- ja ärikeskkond ja madalamad maksud on olulised, aga haridus peab olema prioriteet number üks. sel põhjusel peaksime kõik äh, Äh, suunama oma jõupingutused ja ressursid haridusse ja tooma selle lähemale era- ja avalikule sektorile, nagu ka kõikidele institutsioonidele, platvormidele, mis sellega seotud on. või neid kahte seovad. Äh, siserände kõrval mm, jääb natuke kõrvale ka sellest, kuidas see tekitab ohtu sisejulgeolekule. me ei saa lubada ei Euroopa Liidu ida- ega lõunaosa äh, kaotama noori ja töökaid inimesi, tuleb äh, üleminekuaeg lõpetada ja ehitama hakata jõukaid ühiskondi, tahaksin mõne sõnaga puudutada ka lähenemist. ei ole mingit äh, probleemi, probleemideta lähenemist, aga tahaksin öelda, et äh, ühtekuuluvuspoliitika on väga oluline. ühtekuuluvusfinantseerimine peab jääma kõrgele tasemele ja neid rahasid peaks kasutama tõhusamalt, samal ajal mitte kaotades läbipaistvust ja äh, vastutust otsustades, ma usun, et äh, mitte ainult äh, netosaajad äh, ei võida ühtekuuluvuspoliitika rahadest, vaid kõik Euroopa Liidu liikmesriigid võidavad tõusvast tasemest. meile võib-olla ei meeldi või me ei taha struktuurseid reforme läbi viia, neid siduda ühtekuuluvuspoliitika ja rah-, selle rahastamisega, aga ma usun, et võib mingisugune ühendav stiimul olla nendele äh, rahasaajatele, kes viivad läbi äh, reforme. selles osas me toetame komisjoni eesmärki luua uus äh, äh, instrumente struktuursete reformide jaoks, mis tõhustaksid rahandus- ja majandusliitu. samuti võiks paremini mm, anda teada ühtekuuluvuspoliitika tulemustest Euroopa poolaastast ja kõikide eelpool nimetatud instrumentide mõjust on palju öö, keerulisem sel moel süüdistada Euroopa Liitu ja ennast äh, ta selle eest vastutavaks pidada. see suurendaks ka usaldust. ja lõpetuseks paar sõna ka Horvaatia vaatevinklist, sest me oleme kõige uuem liikmesriik, eriti just erasektori äh, jaoks oli majanduskriis väga keeruline, aga viimased kaks aastat on majandus kasvanud ja äh, Äh, riigivõlg väheneb, erasektor kandis suuri kahjusid nii äh, töökohtade kui kasumlikkuse osas, aga nemad just vastutavad majanduse taastumise eest, eksportides kaupasid ja teenuseid tänu Euroopa Liidu liikmelisusele. nüüd on aeg, et avalik sektor ja meie valitsus pärast viimaste aastate maksureforme äh, võtaks ette äh, struktuursed reformid, mis oleksid julged äh, ja kiired, eriti kui me tahame Eurotsooniga liituda, mis on üks meie strateegilisi eesmärke. selles osas Euroopa poolaasta ei ole mitte ainult äh, aidanud riiklikke reforme läbi viia euroalaga liitumiseks, vaid on osutunud ka heaks viisiks, kuidas reforme taga lükata, tagant lükata. me ei saa edasi lükata reforme, ega saa ka teised riigid samuti Euroopa Liit ei see, püsi stabiilsena ega säilita oma globaalset äh, positsiooni ega võimalda meie kodanikele ähm, rikast elu, kui me seda kõike näeme. aitäh ja jään ootama huvitavat arutelu. aitäh, härra Miloševič. loomulikult teame, et majandus äh, võib olla liikmesriigiti väga erinevas olukorras ja loomulikult kõik peame selle kallal tööd tegema. aga nüüd annaksin sõna proua Fabienne Kellerile, kes on äh, Prantsuse senati äh, finantskomisjoni esimees. Äh, suur aitäh, proua esimees, kallid kolleegid. ma sooviksin tervitada proua volinikku Euroopas Parlamendi saadikuid äh, Äh, samuti Horvaatia parlamendi esindajad nende sõnavõttude eest ning sooviksin öelda ühtlasi seda, et sooviksin nüüd rääkida teiega kui Prantsuse parlamendi saadik. mul on äärmiselt hea meel tänase mõttevahetuse üle erinevate parlamendiliikmete vahel, kes äh, aitavad meil niimoodi süvendada Euroopa projekti. mina äh, esitan Prantsuse senatit, kes on Prantsuse parlamendi teine koda kes äh, hakkas kasutama uut koordineerimisvahendit, milleks on Euroopa semester. ning meie finantskomisjoni algatusel äh, kahe tuhande üheteistkümnendast aastast stabiilsusprogramm on meie parlamendi äh, ülevaatamisel, enne kui see esitatakse Euroopa Komisjonile. leian, et Äh, on oluline, et äh, demokraatlikel põhjustel vaatame üle sellise Euroopa mehhanismi. majanduspoliitika äh, koordineerimine pole võimalik ilma liikmesriikide parlamendiliikmete kaasamiseta. meil on olemas legitiimsus võtta vastu keerulisi otsuseid, liikmesriikide parlamendid on need, kes peavad äh, ka Euroopa poliitika oma eh, poliitika majandusalastesse otsustesse eh, eh, sisse viima. praegusel hetkel võib öelda, et pärast kahe tuhande kümnendat aastat on tehtud edusamme. Euroopa resolutsioon, millega seoses me alustasime asja arutamist Prantsuse senatis minu kolleeg Francois Maaga. rõhutasime, kui oluline on Euroopa poolaasta meie kõigi jaoks ning tahaksin tunnistada, nagu eelmine aastagi juba, et parandada meie parlamentidevahelise töö tõhusust, oleks hea, et me saaks ka kokkuvõtteid või resolutsioone vastu võtta, mis, eh, mida saaks muuta ametlikuks ja edastada erinevatele instantsidele meie poolt. tuleksin nüüd meie prioriteetide juurde kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal majanduskasv on va-, öö, olemas liikmesriikides, kuid mitte kõikjal. kahe, töötus on endiselt kõrgem kui kahe tuhande kaheksandal aastal, eriti noorte seas, nagu seda ütles ka härra Hetman mõni hetk tagasi. investeeringute puudus on selgelt äh, nähtav ning äh, see tähendab seda, et majanduskasv sõltub makromajanduslikest otsustest, eh, mille kohta eh, Euroopa Keskpank eh, võttis samuti vastu omapoolse otsuse. praegune kontekst sunnib meil jätkama tegevust, struktuurireformide läbiviimist ning samuti ka investeerimispoliitikat toetavate otsuste vastuvõtmist. see, oleme selleks kohustatud, et meile Äh, oleks äh, niimoodi võimalik Euroopa tasandil oma tegevust teistega koordineerida. Euroopas, euroalal on äh, selged suunad eelarve osas makromajanduslike tulemuste tasakaalustamisel. Prantsusmaal see suund tähendab seda, et tuleb teha jõupingutusi, et respekteerida eelarve puudujäägi tingimustest, reeglitest kinnipidamiseks Äh, meie riik on selles osas teinud omapoolseid jõupingutusi ning selles äh, osas on ka meie finantskomisjon palju, rahanduskomisjon paljusid otsuseid vastu võtnud senatis. loodetavasti kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta vastu võetud otsused äh, tähendab seda, et komisjon teeb ettepanekuid Prantsusmaal riigivõla vähendamiseks selle aasta kevadeks. liikmesriikide parlamentidena äh, suhtume väga tähelepanelikult äh, nõudesse äh, riigivõla vähendamise kohta ja sellega seoses äh, peaks me suutma paremini makromajanduslikku tegevust koordineerida, sellepärast soovivadki paljud liikmesriigid ambitsioonika makromajanduspoliitika väljatöötamist paremate tulemuste saavutamiseks kahe tuhande kaheksateistkümnes aasta lõpetab ka mitmes liikmesriikides eh, valimistsükliga, Prantsusmaal muuhulgas, see tähendab siis seda, et mitmesuguseid projekte eh, muudetakse eh, konkreetsemaks pangandusliidu osas, näiteks millest räägime natukese aja pärast, samuti ka kapitaliturgude toimimise otsus äh, see peaks äh, aitama kaasa majanduskasvule ja tööhõive paranemisele eh, ning äh, arvan ka meie äh, riiklike fiskaalsüsteemide muutmist, et kaasata digitaalmajanduse võimalused sellesse ning võidelda maksupettuste, maksudest kõrvalehoidmise vastu. härra Baie rääkis meile sellest, kui oluline see väljakutse on. ning samuti tuleb konsolideeritud maksubaasi eh, loomise kohta ettevõtete jaoks eh, ning see ka ma tervitan eh, Euroopa sa-, saadikute tegevust ning ma loodan, et me oma tulevates kohtumites võiksime ka kõik koos vastu võtta resolutsiooni, et äh, eelpool mainitud äh, soovid näeks ka elluviimist. me tervitame kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal käivitatud protsessi lõpuleviimist, mis äh, aitaks näiteks paremini arvesse võtta ka teadusuuringute tulemusi. Prantsuse senat soovib võidelda maksupettuse maksudest kõrvalehoidmise vastu. meil oli võimalus meenutada ka meie tegevust Eh, digitaalsete eh, võimaluste kasutamiselt eh, maksudest kõrvalehoidmiseks, me peame näitama meie kodanikele, et maksude süsteem on kõigi ettevõtete jaoks, sõltumata nende suurusest, võrdne kõigis Euroopa Liidu liikides. sellega ei saa, selle tegevusega saab piirduda ainult liikmesriikides ja loodan suuremale koostööle liikmesriikide parlamentide vahel, et et maksustest kõrvalehoidmise vastu oleks võimalik võidelda kogu Euroopa tasandil ja ma arvan, et see oleks kõigile äh, meile väga oluline. tänan teid tähelepanu eest. Thank you very much uh, to. suur aitäh teile. sooviksin Euroopa Parlamendi nimel äh, eriti meie parlamendikomisjonide, organiseerivate komisjonide nimel tervitada teid kõik Euroopa Parlamendis. Äh, selle aastal on meil siia kogutud kokku saja kolmekümne nelja, sada kolmkümmend neli saadikut erinevatest liikmesriikidest, arvan, et praegune konverents muutub aina populaarsemaks ning leian, et see on väga tervitatav. suur aitäh meie kõnelejatele panuse eest ja nüüd ongi kätte jõudnud aeg Euroopa Parlamendi ja Rahvusparlamentide liikmetele sõna andmiseks, esimesena saab sõna esimene sõna saab sõna Maria Joao Rodriguez äh, sotsialistide fraktsioonist. ja äh, kolm minutit on kõneaega maksimaalselt. me oleme väga ranged kõneajaga. suur aitäh teile. ma tervitan siin kõiki kolleege rahvusparlamentidest äh, ja räägin siin Euroopa Parlamendi raportöörina äh, Euroopa sotsiaalsamba küsimustes ning ma täheldan, et enamus äh, meie paneelist äh, rõhutavad, et äh, sotsiaalsed väärtused vähenevad Euroopa Liidus hoolimata meiepoolsetest jõupingutustest. sotsiaalsammas on tugev algatus, et vastata sotsiaalsele ebavõrdsusele, alustades lastest, noortest, naistest, meestest ning äh, me peame tegema kõik selleks, et äh, sõltumata sellest, mis ametis ollakse, äh, oleks võimalik loota kvaliteetsetele töölepingutele ja sotsiaalsele kaitsele. see on üks sotsiaalse hamba lubadusi. samuti suur, soovime suuremat konvergentsi liikmesriikide erinevate piirkondade vahel et meil oleks suuremad võimalused kõigi kodanike jaoks. sellega seoses meie arutelud Euroopa semestri üle on nii olulised. tõepoolest, Euroopa semester peaks äh, olema tõeline äh, äh, protsess suunaga üles, tooma kaasa suurema sotsiaalse konvergentsi. komisjon on teinud olulisi ettepanekuid selles valdkonnas, kuid suured, kuid tegelikult, tegelik eksam tuleb eh, siis, kui peame hakkama tõeliselt korrigeerima sotsiaalset ebavõrdsust ning selleks on meil vaja reforme ja ka investeeringuid, selleks, et me saaksime investeeringuid, on meil vaja minna kaugemale oma investeerimisvõimalustes, kasutades ära eravõimalused, eh, liikmesriikide eelarvete, tulevase Euroopa Liidu eelarve mistõttu on nii oluline homne mitmeaastase finantsraamistiku teemaline arutelu ning lõpuks on meil vaja varustada ka euroala tõeliste eh, fiskaalpädevustega, see on selleks eh, hea, oluline, et me saaks tõelisest eh, sotsiaalsest ja majanduslikust konvergentsist rääkida. You have even saved thirty seconds, that's. aitäh, isegi kolmkümmend sekundit jäi üle väga hea eeskuju järgmistele kõnelejatele. järgmisena saab sõna Jaanis Fukans Läti parlamendist. ta on eelarve ja finantskomisjoni esimees Roheliste fraktsioonist, palun. aitäh, härra esimees, armsad kolleegid, üldiselt minu kodumaa Läti tervitab ja nõustub kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta poolaasta prioriteetidega, nii nagu komisjon nad eelmise aasta lõpus avaldas. me arvame, et Euroopa Liidu liikmesriigid ja Euroopa Liit üldisemalt peaks tööd tegema selle nimel, et toetada investeeringuid, läbi viima struktuurseid reforme ning parandada eelarvepoliitikat. me tahaksime rõhutada, et reformide läbiviimise tase on ebavõrdne üle Euroopa Liidu, seda tunnistas ka Euroopa Komisjon oma iga-aastases majandusanalüüsis. seega me leiame, et koostöö Euroopa Liidu institutsioonide ja liikmesriikide vahel peaks olema tugevam selleks, et kiirendada reformide ellu rakendamist, kui seda napib. samm, äh, praegu on mõistlik reforme läbi viia, sest investeeringud paranevad, majandus kasvab ning tööturu olukord paraneb üldiselt Lätis toetame me, me Euroopa Liidu Nõukogu soovitusi euroala jaoks. selles kontekstis rõhutaksime me Euroopa siseturu, eelkõige digitaalsiseturu öö, olulisust liikmesriikide jaoks, seetõttu nõustume me soovitusega edasi arendada Euroopa digita-, siseturgu, et eemaldataks kõik takked, tõkked Äh, e, inimeste ka-, ka-, kaupade, teenuste ja kapitali vaba liikumise ees. me peame toetama ka tööturu sisest mobiilsust Euroopa siseturul, äh, mis praegusel hetkel tuleb pigem kahjuks vähim arenenud regioonidele ja riikidele. Läti leiab ka, et Euroopa Komisjoni töö majandus- ja rahaliidu tugevdamisel äh, Äh, on tervitatav, eriti toetame me kapitaliturgude liidu tegevuskava. toetame me ka seda kohalike regionaalsete kapitaliturgude arendamist Euroopa Liidus äh, ning funktsionaalse innovatsiooni toetust. omalt poolt üks märkus, kuuendal novembril eelmisel aastal kirjutasid Eesti, Läti ja Leedu finantsministrid alla vastastikuse mõistmise memorandumile finantsturu loomiseks äh, Balti riikides. Balti riikide pühendumus koostööd teha kapitaliturgude äh, edasiarendamisel äh, leidis toetust, lepiti kokku, et on vaja välja töötada vajalikud meetmed, kaasa arvatud õigusraamistik, uued instrumendid ning vajalik turu infrastruktuur, aitäh! Thank you! aitäh. järgmine kõneleja. Saura Pedro. Congreso Hispaaniast. sotsiaaldemokraadid. suur aitäh, härra esimees. mõned äh, kiired mõtteavaldused, et äh, selle kohta, kuidas Euroopa pool aastat tõhusamaks muuta. esimene mõte on see, et eh, Euroopa semestriga seoses tundub, et eh, valitsuste reformiprogrammid ning eh, konvergentsi plaanide kaasajastamised peaks ka sisaldama maksuindikaatoreid, mis et äh, olla veendunud selles, et tegemist on äh, rahaliselt tõhusa äh, majanduspoliitikaga. teiseks leiame, et oleks vaja mõelda selle peale, et liikmesriikide parlamentides toimuvad arutelud peaks leidma kajastamist Euroopa Parlamendis, komisjonis ja nõukogus, sest see aitaks muutuda tõhusamaks Euroopa poolaasta elluviimisel. kolmandaks tahaksin öelda, et äh, fiskaalpakt tuleks ümber orienteerida, see tähendab siis seda, et fiskaalreeglid äh, liikmesriikides äh, peaks sätestama usutavad, kes pikas perspektiivis äh, loodud suunised paika panna, mis peaks, peaksid olema paindlikud äh, ja äh, need peaks olema kooskõlastatud iseseisvate ekspertidega. arvan, et see on absoluutselt äh, kooskõlas demokraatlikuma lähenemisega ning suurema tõhususega probleemide lahendamisel ning viimane mõte, mille sooviksin meie kolleegidega jagada. see oleks see, et tuleks motiveerida tõelist Euroopa pankade loomist. see oleks tõhus võimalus eh, riigi võla ja eravõla vahelise nõiaringi lõhkumiseks tegemist oleks tõhusa äh, võimalusega selline nõiaring ära kaotada. aitäh, härra esimees! Thank you very much! aitäh! järgmine kõneleja on kolleeg Leihart Iiri parlamendist. ta on eelarve kontrolli komisjoni aseesimees. aitäh, härra esimees, aitäh, proua volinik tahaksin tõstatada kaks teemat. kõigepealt viivislaenud, mida mainis ka volinik lühidalt. Iirimaal on meil olukord, kus meil on umbes kakskümmend tuhat hüpoteeklaenu, mida soovitakse Euroopa Liidu poolse surve tõttu kiiresti maha müüa. Nendega on juhtunud nüüd see, et need niinimetatud kiskjafondid ostavad massiliselt neid hüpoteeke kokku allahindlusega ning see suur allahindlus ei ole üksiklaenajatele kättesaadav. seda tuleks komisjoni poolt arve, arvesse võtta, sest mõningad nendest kiskjafondidest on reguleerimata, need öö, hüpoteeklaenud saab, nagu öeldud, suures grupis maha müüa. minu arvates pangad peaks suhtlema üksiktarbijatega, klientidega, selle asemel, et üritada sadu hüpoteeklaene eh, üheskoos eh, allahindlusega maha müüa. kui me tõesti tahame sotsiaalset Euroopat, siis me ei tohi unustada, et iga laenu taga on inimene, on pere Äh, äh, need laenud on seotud ka ettevõtetega, paljudel juhtudel äh, räägime me sellest, et inimesed ka-, kaotavad oma kodud, millega kaasnevad ka suured kulud, lisakulud riiki, riigile ning vahel kahjuks ka inimesed on endalt elu võtnud selle vaibumatu surv, surve tõttu finantsinstitutsioonidelt. teine teema, mida ma soovisin tõstatada, on Euroopa hoiuste tagamise skeem see on kolmas sammas pangaliidust. ning ilmselgelt on sellega edasiliikumine pidurdunud. vahest volinik kommenteeriks ka, kui kaugele selle teemaga on jõutud. aga ma veel rõhutaksin seda esimest teemat, kui me saaksime kuidagi äh, õhutada pankasid mitte maha müüma neid laenu, laenusid äh, ühe öö, äh, suures koguses ühes grupis, vaid et nad peaksid neid käsitlema ükshaaval, siis sellest oleks palju kasu. For the point you made on MPLs actually. jah, aitäh, see, mida te ütlesite viivislaenude kohta, siis öö, ühtse järelevalve or, or, organi öö, teemal puhul minnakse hoopis vastastikuses suu-, vastassuunas sellega võrreldes, mida teie soovite, aga me peame tõesti väga ettevaatlikud olema siin meetmete paikapanemisel. järgmisena härra Marko Angulo Hispaania senatist, Rahvapartei. tere päevast kõigile. ma tahaksin rääkida jagatud prioriteetidest, millest te kõik äh, juhatuses rääkisite ning sellega me tegeleme tihedalt ka Hispaanias, räägime konkurentsivõimest, koolitusest, sotsiaalküsimustest äh, ning ka mõningate oluliste väljakutsetega tegelemisest, nagu näiteks demograafilised probleemid, milleks äh, oleks vaja suurendada nii sotsiaalset kui territoriaalset ühtsust liikmesriikides nii nagu seda teeme juba Euroopa Liidus. seega eh, me räägime me globaalsest eh, majandustaastumisest, Hispaanias toimub see samuti. erinevalt eh, varasemast räägime reformide vajadusest või me räägime ka sellest, et reformidel on võime väljakutsetega toime tulla ning probleeme lahendada sooviksin esile tõsta seda, et äh, ühe aastaga nelja, on ju näha olnud, et juba neljandat aastat toimub majanduskasv, meie majanduskasv kaks tuhat seitse oli kolm koma üks protsenti loomega töökohti, seega meil on jagatud prioriteedid ning äh, Äh, oleme tegelenud äh, eelkõige koolitustega töötajate jaoks äh, ning tööhõivepoliitikaga, mis aitaks luua uusi töökohti ning samuti räägi-, tuleb rääkida digitaliseerimisest, nagu seda räägiti paneelist Hispaanias viimasel valitsuse kohtumisel loodi eritöögrupp, mis aitaks üheksa ministeeriumi tööd selles valdkonnas koordineerida ning teha kõik selleks, et digitaliseerimine aitaks luua uusi töökohti ja samuti peaks digitaliseerimine olema eh, territoriaalse sotsiaalse ühtsuse aluseks, see on äärmiselt oluline, sest see aitab suurendada võimalusi võrdsete tingimuste loomiseks piirkondades, kus on raskusi rohkem, kus äh, elanikud lahkuvad äh, ning äh, kus elanikkond on jaotunud väga ebaühtlaselt. seega arvan, et pikaajalise kasvu küsimused on selgelt seotud töötuse ja demograafiliste probleemidega, seega Äh, praegused äh, uute äh, digitaalsete võimaluste loomine ning samuti ka erinevate piirkondade ühendamised on äärmiselt olulised teemad ja ja see on minu meelest kõige olulisem teema, mida esile tõsta tänastes sõnavõttudes. Thank you uh.... aitäh. Gabriela Gretu Rumeenia senatist sotsiaaldemokraadid. aitäh, härra esimees, armsad sõbrad. juhiksin veel kord teie tähelepanu sellele, et meil on diagnostika probleem. valed mõõdikud annavad meile ebarealistliku pildi ühiskonnast ning seetõttu toimuvad ka reformid valesti. praegusel hetkel on peamine makromajanduslik tasakaalu nihe öö, äh, öö, äh, äh, just sissetulekutes eh, ning palgalõhe, see ei ole ainult teema, millest peaks huvituma ametiühingud. sellega kaasnevad ka äh, nihked investeeringutes eh, ning see omakorda ohustab pikema perspektiivi kasvu, see on ülemaailmne probleem ning see toob kaasa Äh, negatiivsed mõjud meie ühiskonnale, see tuleb lõpetada. samas seda mõõdikut ei ole kaasatud neljateistkümne mõõdiku hulka makromajanduslike äh, tasakaalu äh, nihete puhul Euroopa poolaastas. teiseks, meil on ilma piirideta majandus, mida nimetatakse siseturuks. ning seda peetakse kõige suuremaks saavutuseks Euroopa Liidus. aga mõõdikud on piiridega riiklikud, mida kasutatakse selleks, et poliitilisi meetmeid paika panna ning mõõta nende tulemusi. selleks, et sa-, saavutada tõeline konvergentsus, et meie liit oleks ühtne, see, selleks kasutatakse SKT ja ostujõu pariteedi mõõdikut. sellega käivad kaasas teatud probleemid. me näeme siin arengulõhesid Äh, ning eelkõige lõhesid arengupotentsiaalis. SKT näitab, mis toimub riigis, mitte seda, mis on järele jäänud äh, sellesse riiki. uuringud on näidanud, et äh, naasmised ning raha tagasisaatmine on suuremad kui avaliku sektori investeeringud kõikides äh, liikmesriikides nagu Rumeenia. SKT on aga äh, eksitav, äh, sest ta näitab ainult hetkeolukorda ning ta ei peegelda tõelist ühiskonna jõukust, mis on edasise arengu alus. pikema perspektiivi areng on seotud pigem varade ja ka kaasa arvatud inimkapitaliga kasumite konvergentsus on suurepärane vastavalt statistikale, minu kodumaal on see üle kaheksakümne protsendi Euroopa keskmisest. siin majapidamiste sissetulek aga on umbes kolmkümmend kaks protsenti. meie kasv on liikunud vales suunas. seal on suur erisus, kui veel tuua sisse euro erisus, siis Äh, siis äh, liik-, liikmesriigid, äh, liikmesriikide ning siis me näeme, mida tegelikult on vaja liikmesriikide ning Euroopa Liidu poliitikatega saavutada, nagu siin on mitmel korral rõhutatud. aitäh, et te tuletasite meelde seda, kui ebapiisavat rolli mängivad investeeringud meie raamistikus. Margarita Marques Portugali parlamendist, sotsiaaldemokraadid Ehm, aitäh, härra esimees. ma tahaksin tänada ka äh, peakõnelejaid siin ning äh, selle parlamentaarse nädala korraldajaid. volinik Tyson tuletas meile meelde ühte asja, mida me küll kõik väga hästi teame, nimelt Euroopa majandus küll kasvab, aga ebavõrdsus on endiselt öö, väga suur nii liikmesriikide sees kui vahel. ma tahaksin teilt küsida, kas selle lahendamiseks on vaja suuremat majanduspoliitika koordineeritust liikmesriikide vahel ja kas meil on piisavalt poliitilisi meetmeid saavutamaks konvergentsus? huvitav on vaadata neid kahte äh, elementi üheskoos, äh, majanduskasv ühelt poolt ning suurenev ebavõrdsus teiselt poolt. me peaksime neid vaatama koos, et äh, probleeme lahendada. kõigepealt need riigipõhised soovitused. oluline on siin kaasatus. liikmesriigid tuleb kaasata Euroopa poolaasta protsessi. lihtsalt soovituste edastamine liikmesriikidele nii, et vastamiseks on aega ainult paar-kolm päeva, sellest ei piisa. Need soovitused peavad olema ju ka mõjusad. võttes arvesse erinevusi liikmesriikide vahel, siis minu arvates liikmesriigid peavad olema tõesti kaasatud sellesse protsessi. veel üks asi. Euroopa poolaasta sotsiaalsammas. tuleb tunnistada, et ma olin väga rahul, kuuldes Marianni ütlemas, et on ette valmistatud see äh, tabel Euroopa poolaasta jaoks, aga Euroopa kodanikel on keeruline mõista, et meil on küll eelarve aspektide jaoks eesmärgid, aga mitte sotsiaalseteks, äh, äh, sotsiaalsete aspektide jaoks. seega see edetabel on küll hea mõte, aga see ei peaks olema mingisugune sümboolne algatus, vaid see peab näitama tõesti seda, et Euroopa institutsioonid ja liikmesriigid konkreetselt on valmis samme astuma. ning lõpetuseks toetaksin ma Fabiani ettepanekut, et meie sellistel koosolekutel peaks lõpuks vastu võetama ka omapoolsed järeldused ja soovitused. järgmisena Ivana Matitš Euroopa Parlamendist, Rahvaparteist, aitäh! Te kõik rõhutasite seda, et meie majandus kasvab aga entusiastlikud me ei saa olla, sest kodanikud seda ei tunne. me, palgad, me, me, meil küll kasvavad, aga vaesuse ohus olevate inimeste hulk ei vähene. seetõttu peame me mõtlema ümber öö, oma öö, riigipoolsed toetused näiteks ja investeeringud. me peaksime rohkem toetama riskantsemaid projekte, innovatsiooni, uuenduslikke protsesse. see mitte nii väga uus Euroopa strateegiliste investeeringute fond, Junckeri fond, toetab era- ja avaliku sektori projekte, nende Äh, äh, pigem äh, nende kombineeritud projekte, mitte ainult erasektori poolseid projekte, infrastruktuuriprojekte eelkõige, mitte nii palju innovatiivseid projekte. seega me peaksime kaaluma, kuidas rohkem avada meie rahastust, et startup'id muutuksid scale-up ideks, et me suuda-, toetaksime tõesti uuenduslikke protsesse, siis on võimalik meie kodanike igapäevaelus ka tunnetada seda, et majandus tõesti kasvab. aitäh! parunus Faulkner Lordide Kojast Ühendkuningriigist. aitäh, härra juhataja! kui lubate, kui me räägime Ühendkuningriigist, siis äh, vaatame suure heameelega majanduse taastumist Euroopa Liidus, euroalal ja loodame, et see jätkub ka tulevatel aastatel. väga huvitav on olnud kuulata siin kõnelejaid, kes rõhutavad seda, et just nüüd on vaja parandada sotsiaalset sidusust ja võidelda suureneva ebavõrdsuse vastu ja nii edasi, samal ajal aga parandada ka Euroopa Liidu konkurentsivõimet ja aidata kasu saada innovatsioonist, teadusuuringutest ja nii edasi. kuulasin neid kommentaare ja mõtlesin, et osad nendest püüdlustest on omavahel äh, ühitamatud. mulle tuleb meelde üks äh, kantsler Merkleri inter-, Merkeli intervjuu Financial Timesile, kus ta tuletas meile meelde, et Euroopa too-, Euroopas elab seitse protsenti maailma äh, elanikest, kakskümmend viis protsenti SKT-st toodetakse ja finantseeritakse viiskümmend protsenti globaalsetest sotsiaalkaitsekuludest. ma arvan, et majanduskasvu ajal tasuks äh, meeles pidada neid kommentaare, sest samal ajal ei ole võimalik äh, saavutada konkurentsivõimet ja innovatsiooni, äh, mis ähm, tähendab neljandat tööstusrevolutsiooni, robootikat, innovatsiooni ja nii edasi, samaaegselt aga nõudes, et tuleb jätkata sotsiaalkaitsemeetmete laiendamist ja kasvatamist, ma tahtsin, et äh, siinviibijad ka selle peale mõtleks, aitäh! Thank you! aitäh! Andres Hunke Saksamaa Bundestagist. Äh. aitäh, härra esimees! ma tahaksin tänada eeskõnelejaid selle eest, et nad mainisid sotsiaalse ebavõrdsuse teemat. minu arvates on see üks keskseid probleeme, millega siin tuleb tegeleda. ebavõrdsus suureneb üle maailma, see kasvab Euroopa sees ning e, Euroopa riikide sees. ja rahvusvahelisel tasandil võib ka täheldada, et toimunud on ka paradigma nihe paljud rahvusvahelised organisatsioonid, OECD, ÜRO, ILO niikuinii, äh, äh, siis äh, Euroopa Komisjon ning ka IMF on viimastel kuudel rõhutanud selle sotsiaalse ebavõrdsuse teema tähtsust. mõningad kõnelejad siingi, näiteks Rumeenia kolleeg, viitas ka sellele, et ebavõrdsus ise ei ole üldse mainitud see, sellel Euroopa poolaasta eda-, edetabelis. mitte selles, eh, mitte Euroopa poolaastas, vaid eh, sotsiaalses eh, sambas. minu arvates sotsiaalne sammas peaks ka võitlema ebavõrdsuse vastu, seega mul on küsimus volinik Tysonile. milliseid meetmeid me siin võiks veel oodata? teine küsimus, mida ma soovisin mainida, on see makromajanduslik äh, äh, tasakaalu puudus. Saksamaa äh, väliskaubandus ülejääk on kuus protsenti. milliseid ettepanekuid selle kohta on, milliseid instrumente on selleks, et seda tasakaalunihet lahendada, tegelikult on see protsent juba praegu kaheksa koma üks protsenti. see ei ole ka Saksamaa inimeste jaoks hea, see tähendab seda, et Äh, Saksa inimesed, äh, inimeste keskkonda investeeritakse vähem, palgad on liiga madalad. ning lõpetuseks soovisin mainida ka maksude harmoneerimise küsimust. Te juba mainisite seda, et see on äh, väga oluline probleem on liik-, liikmesriikide vaheline tulumaksu erinevus mistõttu äh, hargmaised ettevõtted saavad mängida erinevaid riike üksteise vastu, kui kaugele nende aruteludega on jõutud? kas on äh, astutud mingisuguseid samme maksusüsteemi harmoneerimise suunas, sest see on minu arvates ka väga-väga oluline teema? Thank you! aitäh! järgmisena saab sõna Gianpaolo Kalli Itaalia parlamendilt sotsiaaldemokraatide fraktsioonist. Thank you, Mr Chairman. aitäh, härra juhataja. ma arvan, et kõik sõnavõtud siin juhivad tähelepanu sellele, et majandus on taastumas, isegi kasvamas Euroopas, aga mitmetes riikides inimesed ei näe selle kasvu hüvesid või nad näevad ainult osaliselt neid äh, hüvesid. osaliselt äh, on see seotud võib-olla selle ebavõrdsusega, osaliselt võib-olla on see seotud asjaoluga, et äh, võtab aega, et majanduskriisi haavad paraneksid, meil on miljoneid vaeseid, miljoneid töötuid ja äri- ja pangandussektoris on kõrge võlatase ühel või teisel moel. see mõjutab makromajanduspoliitikat ja kui me räägime riigipõhistest äh, soovitustest, äh, ka neile, neid me näeme paari nädala pärast, äh, räägiksin ka eelarvepoliitikast, see on väga keeruline teema, Euroopa Liit on mänginud olulist rolli, Euroopa Komisjon on mänginud olulist rolli selles, et aidata liikmesriikidel suunata oma poliitikaid võlakoormuse vähendamise suunas, eriti riike, eh, kellel see võlakoorem on väga suur, aga on väga oluline kalibreerida need soovitused ehm, leidmaks õige fiskaalkonsolideerimise kiirust ja kui seda kiirust ei leita, siis äh, tabavad meid tagasilöögid ja kahju. eesmärgid peavad olema mõistetavad, usaldusväärsed, usutavad nii äh, valijatele kui äh, mm, kohalikele ähm, institutsioonidele on oluline, et neid eesmärke iga-aastaselt ka ei muudeta või isegi kaks korda aastas. mõistan, et komisjon on selles suunas pingutanud ja ka edu sammutanud, saavutanud, aga ma arvan, et mitte piisavalt. aitäh! Thank you! aitäh! järgmisena saab sõna Alex Podri Luksemburgist, eh, esindab sotsiaaldemokraate. suur aitäh, nagu teisedki, ma sooviksin tervitada Äh, meie äh, viimaseid andmeid majanduskasvu kohta. tõepoolest Euroopas majanduskasv on taastunud äh, ning samuti on näha ka tohutud eba, tohutu ebavõrdsus erinevates liikmesriikides ja ka erinevates regioonides tasahaaval väheneb. oluline on, et me Äh, üritaks sotsiaalseid aspekte arvesse võtta majandusjuhtimises, mm, sest äh, sotsiaalne dimensioon majandusjuhtimises äh, on endiselt nagu mingisugune vaene suguline praeguses süsteemis, mis on keskendunud ainult majandusküsimustele, eelkõige eelarvele ja finantsile. ning ma tahaks küsida proua Tysonilt, kuidas äh, kavatseb komisjon garanteerida, et äh, et äh, sotsiaalküsimused ei oleks enam vaene sugulane edasi ja mõeldakse enamale kui eelarve tasakaalule ja finantsküsimustele liikmesriikides. arvesse tuleb võtta ka seda, et äh, oluline on lahendada sotsiaalse ebavõrdsuse küsimus, on oluline mõelda selle peale, kuidas oleks võimalik seda olukorda muuta, samas kinni pidades eelarve tasakaalu reeglitest, sest äh, sotsiaalne tasakaal äh, mõjutab ka eelarve olukorda, seega leian, et oleks oluline sotsiaalvaldkonnas reageerida, samas Äh, pidades kinni stabiilsuse ja majanduskasvu paktist. Euroopa Parlament keskendub olulistele küsimustele nagu näiteks äh, ostujõu äh, taastumine. meie Luksemburgis leiame, et peaks tegelema ka palkade indekseerimise, automaatse indekseerimise küsimusena, sest selge on see, et see mõjutab ostujõud ning see aitab ka äh, luua sellise süsteemi, mis äh, võimaldaks äh, garanteerida väärika palga ja ostujõu kõigile. aitäh, Tadeusz Šimanski Poola Seimist, ECR-i fraktsioonist. Bardzo dziękuję. E, panie Przewodniczący, koleżanki, koledzy. härra juhataja, daamid ja härrad tahaksin juhtida teie tähelepanu sellele, et meil on uued prioriteedid Euroopa Liidus. nimelt ränne, kaitsepoliitika, innovatsioon. Need ei tohiks asendada teisi teemasid, vaid peaksid kuuluma laiemasse poliitika arutelusse, nimelt arutelusse äh, Ähm, poliitikate üle, mis äh, põhjustavad seda ebavõrdsust. härra Hetman juba viitas nendele teemadele, kui ta mainis äh, ebavõrdsust kogu kontinendil, regioonides ja riigiti. see on äh, karm reaalsus, mille ees me seisame majanduskasv ei tähenda tingimata äh, et ebavõrdsus ähm, väheneb. meie delegatsioon ja Poola tahaksid siin näha järjepidevat ähm, tegutsemist ja kui ähm, päike paistab, siis jah, on õige aeg võib-olla katust remontida, aga me ei peaks äh, siin mm, lõpetama, sest äh, meie ees seisab terve rida väljakutseid ja me ootame, et kogu Euroopa äh, järjepidevalt äh, ähm, lahendaks seda ebavõrdsuse probleemi. Poola on valmis äh, arutama nendel olulistel teemadel, aga oleme ka teadlikud asjaolust, et meie ees seisavad ka Brexitiga seotud väljakutsed. me osaleme hea meelega ka sellel arutelul ja oleme vägagi teadlikud sellest, et tuleb leida puudujäävad äh, finantsvahendid, võib-olla suurendades ähm, sissemakseid, aga me oleme optimistlikud. ja kui me lähme Euroopa Liidu vundamendi juurde tagasi, siis ma loodan, et me suudame nende väljakutsetega toime tulla. aitäh! viimane sõnavõtja on äh, regioonide komitee liige proua Olga Zrikan. palun. tänan, tervitan äh, proua voliniku torandeid siin jälle, et näha, lugupeetud daamid ja härrad, minu jaoks on väga suur rõõm komi-, regioonide komitee esindajana siin sõna võtta. on oluline, et kõik valitsustasandid, kes tegelevad Euroopa poolaastaga, oleks tänasel arutelul äh, osalised, see tähendab ka kohalikke omavalitsusi, kellele laienevad teatud pädevused ja kohustused ja kes mängivad seega Euroopa poolaastas olulist rolli mis puudutab riikide põhiseid soovitusi ja territoriaalset dimensiooni, eh, siis eh, soovitusi ei saa ellu rakendada muidu, kui eh, kaasates kohalikke omavalitsusi. aprillis võtsime me vastu resolutsiooni kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta majanduskasvu kohta, selles rõhutame äh, vajadusele struktuurireformide läbiviimisega ning samuti tak-, lõpetada investeeringute takistuse kohalikul tasandil ning erinevate partnerite kaasamise eh, Euroopa eh, poolaasta eh, ettepanekute elluviimisel. samuti üritame leida sidemeid Euroopa poolaasta ja ÜRO arengu eesmärkide vahel, leiame samuti, et Euroopa poolaasta peab olema põhiline Euroopa vahend, et suurendada sotsiaalmajanduslikku ning territoriaalset ühtsust ning võtta arvesse ka eh, partnerluse ja ka detsentraliseeritud juhtimise võimalusi. ning eh, ma ei hakka pikemalt rääkima sellest, kuidas Euroopa pool aastat oleks võimalik eh, veelgi parandada, on vaja uued dünaamikat, meil on vaja laiendada Euroopa poolaasta temaatikat ning leida ka suurem side Euroopa ühtsuspoliitika ja Euroopa poolaasta vahel ning selleks on vaja uusi finantsinstrumente, et toetada struktuurireforme, ainult nii on need võimalik läbi viia. põhiline indikaator aga äh, on see, et ko-, et äh, praegus, selge on see, et praegused riikidevälised soovitused näitavad, et on olemas probleeme, nii et riigid, kes äh, viivad läbi struktuurireformi ilma õigusliku aluseta, nendes riikides tulemused ei ole rahuldavad ja seda hoolimata komisjonide poolsetest jõupingutustest, et vähendada eh, probleeme ning eh, leida lahendusi eh, aasta-pooleteise vältel. praegusel hetkel on tegemist tehniliste probleemidega, samuti administratiivsete finantseerimisküsimustega. kuid kohalikul tasandil tegutsemine on kõige olulisem, sest praegusel hetkel peaks, sest ülevõtmisprobleeme on selgest see, et ei ole võimalik eh, niisama lihtsalt lahendada. Eh, meil on vaja siduvaid poliitilisi kohustusi ja eh, me peame üritama leida lahendusi liikmesriikidesse, meil on vaja ka tegutseda inimestes institutsioonides tõeliste partneritena, sest see peaks samuti aitama struktuurireformi paremini läbi viia, me palume ühtlasi ka seda, et osalemine toimuks äh, juba reformi kohustuste väljatöötamises algusest peale, jälgides sealjuures nende elluviimist ja edasist rakendamist. meil äh, on äh, vaja kaasata ühtlasi kohalikke omavalitsusi ja erinevaid institutsioone. Euroopa poolaastasse meil on arvesse vaevata rohkem territoriaalsust ning kaasamata tuleb partneritena ka kohalikke omavalitsusi ja teisi instantse. Eh, me palume, et eh, selline samm astutaks, me palume ka suuremat partnerlust, Euroopa Parlament eh, kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal soovitas käitumiskoodeksi väljatöötamist, komisjon tunnistas kohalike omavalitsuste kaasamise tähtsust. kahjuks komisjon lükkas tagasi käitumiskoodeksi ettepaneku Äh, päh-, leides, et päh-, lähimuspõhimõtet nii ei austataks, vastupidi, tundub meile äh, see lähimuspõhimõtet äh, austat-, aust-, toetaks kõige rohkem just see, kui kaasataks rohkem kohalikke omavalitsusi, sest see, neil on kõige suurem pädevus kohalike probleemide lahendamisel. samuti oleks vaja leida, välja töötada komisjoni poolt uusi vahendeid Euroopa Eh, tasandil, mis aitaks struktuurireforme läbi viia, mis on os-, oluline osa Euroopa semestrist. Eh, liikmesriikide valitsused peaks toetama mitmeaastaste reformide eh, väljatöötamist, siin on just pealehakkamine kõige olulisem, mitte finantseerimisküsimused komisjon kavatseb alg-, sellistele algatustele mäletada nelja, neli miljonit, miljardit eurot. kas see oleks piisav, et äh, tõelist lisandväärtust luua? me ei saa äh, loota, et äh, keelelistele probleemidele on võimalik leida lihtsaid lahendusi selleks, et ära hoida lähimuspõhimõtte ja ebaproportsionaalsuse probleemi esile eh, kerkimist, on vaja, et kohalikud omavalitsused teeks koostööd liikmesriikide valitsustega, et nad eh, toet-, tegeleks Euroopa poolaasta raames struktuurireformide läbiviimist, praegusel hetkel pole komisjon seda ette näinud. praegusel hetkel on ette näha, et võtame vastu Euroopa eh, Komisjonis selle teemalise ettepaneku, ma olen raportöör, praegu on meil suurepärane võimalus parandada äh, Euroopa semestri tõhusust ja legitiimsust ning regioonide komitee nimel sooviksin ma tänada teid vastuvõtu eest, tänan sõna andmise eest ning kindlasti kohtume siin jälle järgmisel aastal, kuid soovin teile igatahes viljakad arutelusid ja ootan innukalt arutelude jätku. Thank you and now aitäh! ja pean teilt küsima küll väga lühidalt. kas äh, peakõnelejad soovivad reageerida? me alustame lõpust ja äh, Fabian Kellerist. soovisin siin tänada kõiki kolleege nende osaluse eest ja sooviksin öelda seda, et oleks tore, kui meie töö lõpus me võt, suudaks äh, luua konsensuse, mis äh, näiteks meie jagatud poliitilisi veendumusi, tänan kolleeg Markes, kes eh, samuti toetas ühise resolutsiooni vastuvõtmist äh.. aitäh! Te teate, et eh, selleks, et eh, teksti vastu võtta, on meil vaja ühehäälsust, muidu oleks vaja sellist kaalumise süsteemi ja meie üritus ei suuda sellist kaalumist läbi viia. ma võin öelda, et minu fraktsioonist näiteks enamik kõnelejaid arvas nii, aga, aga ma ei tea, kas meie saame midagi teha, kui me just midagi väga üldist kirja ei pane, muidu on meil vaja järeldused koostada nii, et me ei hääleta, muidu me peame kuidagi hää-, kaaluma fraktsioone, liikmesriike ja nii edasi, see on pikk arutelu, ma hea meelega jätkan seda aga hetkel on sõna härra Miloševitšile. aitäh, teen väga lühidalt. on selge, et me räägime siin täna konvergentsist, sotsiaalsest ebavõrdsusest liikmesriikides ja me kõik oleme sellega päri, me võib-olla ei nõustu selle, selles osas, kuidas me nende probleemide lahend-, probleeme lahendame Äh, aga parempoolsena ma olen alati toetanud seda, et kõigepealt tuleb raha teenida, alles siis saab seda kulutada, aitäh. Thank you. aitäh. Äh, Hübaje. suur aitäh, tahtsin tänada sõnavõtjaid äh, meie jaoks parlamendi liikmena, Euroopa Parlamendi liikmetena oli väga huvitav kuulata äh, liikmesriikide parlamentide esindajaid Euroopa poolaasta on vahend, seda ei ole kerge kasutada, aga see on oluline, et toetada erinevatesse sektoritesse investeerimist ning ma sooviksin veel kord rõhutada, kui oluline oli regioonide komitee esindaja sõnavõtt, tõesti väga tähtis on kaasata erinevaid äh, juhtimistasandeid ja nii peaks meil olema võimalik eh, eh, paremaid tulemusi saavutada. aitäh. aitäh, Kristof Hetman järgmisena. aitäh. ma kasutan, kasutasin aega esimeses pooles, niisiis tahaksin tänada kõiki sõnavõtjaid kõikide kommentaaride eest, aitäh! okei okay,, very Äh, aitäh. ja nüüd volinik Tyson, palun. aitäh, kui lubate, räägin oma emakeeles, sest siin on suurepärane tõlketeenus, nagu ma mäletan oma eelmisest elust. tahaksin vastata hollandi keeles, teen väga lühidalt, aga ma pean vastama väga konkreetsetele küsimustele, mis suunati komisjonile. kuulasin väga tähelepanelikult ja märkasin, et äh, sooviti äh, rohkem omanikutunnet Euroopa äh, poolaasta ja poliitikatsükli osas ja meie ühiste eesmärkide suhtes. komisjonis oleme astunud samme selles suunas, me oleme oma uue majanduskasvu ülevaate avaldanud esimest korda käesoleval aastal ja üksikasjalikud äh, aruanded saadetakse ka liikmesriikidesse, et nad äh, saaksid reageerida enne, kui me avaldame riigipõhised su-, äh, soovitused, meil on arutelud käimas valitsustega, sotsiaalpartneritega liikmesriikides, ähm, ka parlamentidega, kui soovite, see on võimalik, me teeme ringsõidu liikmesriikides ja oleme valmis arutama kõikidel nendel teemadel ja nende arutelude põhjal nagu ka reformiprogrammide põhjal liikmesriikides, samuti võttes arvesse eelarve olukorda, äh, koostatakse need riigipõhised äh, soovitused ja esitatakse liikmesriikidele enne, kui need saadetakse nõukogusse ja vastu võetakse. see on väga avatud protsess ja me oleme valmis suurendama äh, partnerite kaasatust, sest väga oluline on tagada, et me teeme kõik õigesti, kui me räägime analüüsist ja soovitustest ja tagamaks, et need soovitused äh, tõepoolest äh, ka ellurakendamist leiavad. teiseks olen rahul selle sotsiaalse mõõtmega, mis on selles arutelus esile kerkinud. ma oma sissejuhatuses ütlesin, et äh, komisjonis me oleme veendunud selles, et sotsiaalset turumajandust tuleb edendada, mis tähendab, et sotsiaal poliitika, sotsiaalne ja majanduslik äh, progress äh, peaksid äh, käima käsikäes, kui me tahame sotsiaalselt kaasavat majandust, siis on meil vaja sotsiaalpoliitikat ja sellele me ka keskenduma. ja seesamas on sellel, selles abiks. tegemist on dokumendiga, millele me oleme kõik pühendunud ja siin kommenteeriti ka seda, et on vaja rohkem investeeringuid. jah nägime komisjoni ametiaja alguses juba seda vajadust, seetõttu koostati Junckeri kava, Euroopa strateegiliste investeeringute fond ja sel põhjusel keskendusime ka avaliku sektori investeeringute suurendamisele. me ei räägi ainult äh, eelarve matemaatikast, vaid ka selle kvaliteedist, millele kulutusi tehakse, me peame tagama, et äh, Äh, paindlikkus, mida võrreldab äh, jätkusuutlikkuse ja majanduskasvu ähm, instrument. ja seda võetakse arvesse ka liikmesriikide iga-aastasel hindamisel ja tahaksin rõhutada midagi, mis võib-olla mm, ei ole teile teada. Eurostat äh, vastutab eelarve klassifitseerimise eest ja see Eurostat on minu vastutusalas ja ma olen, mul on väga hea meel, et Eurostat on äh, avaldanud dokumendi, mm, milles väga täpselt äh, tuuakse välja äh, avalikud ja erainvesteeringud äh, ja era- ja avaliku sektori mm, partnerlused, äh, kuidas neid äh, on võimalik eelarves kajastada ja eelarve hindamises näidata oleme välja töötanud äh, energiatõhususe ähm, lepingute suunis, suunised ja olen kuulnud äh, ametiasutustelt, mis neid kasutavad, et äh, see on loonud palju lisavõimalusi on ka küsimus, kuidas me ajal, kui me peame tegema suuri äh, investeeringuid uude majandusse, saame nõuda suuri investeeringuid sotsiaalsfääri, äh, neid on võimalik ühitada, me räägime alati moodsast sotsiaalkaitsest ja see tähendab seda, et me ei anna mingisuguseid almuseid, vaid me kombineerime ähm, toetused teenustega ja need teenused aitavad inimesi paremini toime tulla oma eludega, toime tulla probleemidega, oma elu eh, joonele saada ja osaleda mm, aktiivselt ühiskonnas ning uuesti tööd leida. ma arvan, et investeeringud inimestesse eh, omavad eh, reaalset mm, majanduslikku positiivset mõju me ei saa arendada digitaalset majandust ilma investeerimata inimestesse, meil on vaja ähm, enam hästi koolitatud inimesi. siin räägiti ka ebavõrdsusest, ebavõrdsus äh, on meie kõigi jaoks väga oluline teema. igal aastal viime läbi äh, hindamise ähm, ja oleme näinud, et äh, ebavõrdsus on keskmiselt suurenenud äh, pärast majanduskriisi, osates riikides on võrdsus suurenenud, äh, teistes vähenenud, aga on võimalik ebavõrdsuse vastu võidelda ja saada, saavutada kaasavam ühiskond, seetõttu meie sammaste tuleks laiendada. ma võiksin ka olla üksikasjalikum ja öelda, millised samba osad oleksid siin abiks, aga mul pole piisavalt aega oleme käivitanud terve rida õigusloomelisi algatusi, et äh, sotsiaalsammast ähm, ellu viia, aga nende jaoks mul ka ei ole aega. küsiti ka äh, palgataseme kohta ja palga suurendamise kohta suurtes liikmesriikides, seda oleme kaks aastat järjest öelnud oma poolaasta dokumendis me eeldame, et kui palgad kasvavad äh, aeglasemini kui ähm, produktiivsus, siis on ruumi palgakasvule ja kui riikid on, riikide majandus on üle, ülejäägis, siis ka nemad peaksid vaatama, kas on võimalik palkasid suurendada. oleme teinud sellekohaseid äh, soovitusi samuti. kui me räägime viivislaenudest äh, ja pankadega seonduvatest küsimustest, siis jah, pärast kriisi on see suur probleem äh,, praegu on olukord paranenud, majanduskasv äh, kogub hoogu, siin on terve pakett sellega seotud ja see mõjutab äh, meie majandust. komisjon valmistab ette ettepanekut liikmesriikidele, millega äh, saada lahti nendest viivislaenudest, me leiame lahenduse, mis aitab inimesi edukat, edukateks saada ja äh, kui siin küsite, et mm, kui kaugele selle plaaniga on jõutud, siis komisjon on teinud oma ettepaneku, aga äh, nõukogus on rida liikmesriike, kes leiavad, et äh, on vaja suuremat selgust selles osas, kuidas riske vähendada, enne kui nad on valmis arutama riskide jagamise üle ja selle kallal töötame praegu. see teema on nõukogu käes ja me üritame liikmesriike survestada sellega edasi liikuma. küsi-, kommenteerite ka ühtekuuluvust, mitmeaastast finantsraamistikku ja ühtekuuluvusfondi. see arutelu on just käivitumas. eelmisel nädalal äh, avaldati aruanne, äh, seal on mitmed stsenaariumid üles loetletud äh, Äh, mida saame tippkohtumisel arutada. lihtsalt üks nõuanne neile, kes äh, leiavad, et äh, eelarves ühtegi rida vähendada kunagi ei tohi. ma soovitan teil minna oma rahvusparlamenti ja toetada makseid Euroopa Liidu eelarvesse, sest sellisel moel saame täita selle augu, mis jääb Brexitist tulenevalt ja me saame jätkata oma poliitikate elluviimist, mida me oleme viimastel aastatel rakendanud äh, väga mõistlikul moel. ma vajan teie toetust selleks, ma paluksin, et te pöörduksite oma valitsuste parlamendi poole, teeksite seda, aitäh!